nõukogu ja komisjoni avaldused Atlandi-üleste andmevoogude kohta. ja nüüd annan jällegi sõna härra minister Kundersile. palun, härra minister. Uh, Mr. President, yeah. uh, austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud äh, proua volinik, äh, eesistuja jaoks on väga oluline vaba, avatud ja turvaline internet. see teema on seetõttu meie, minu jaoks tähtis me elame digitaalajastul ja digitaalajastul me kõik teame, et isikuandmed on väga väärtuslikud, sellepärast et äh, see info on meie jaoks vajalik ja isikuandmed võimaldavad äh, ettevõtetel oma pakkumisi isikupäraseks muuta ja ka õiguskaitseasutustel kurjategijaid jälgida. andmevood äh, pakuvad majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi. samal ajal aga tundlik isikuandmete info vajab kaitsmist seda tuleb kaitsta selleks, et äh, kaitsta meie eraelu puutumatust. me peame tagama seda, et avalikkus usaldaks andmevoogusid. usaldus peab tuginema tõelisel äh, kaitseraamistikul, igasugused andmete ülekandmised Euroopa Liidust välja äh,, äh, nende hulgas on Atlandi üleste andmevoo-, Atlandi üle millised andmevood kõige olulisemad, äh, olgu siis äh, äriotstarbel või äh, õiguskaitse eesmärkidel. meie ja meie kodanike huvides on see, et andmekaitse raamistik private siis Shield tagab selle usalduse ja kaitse, e, eriti pärast Schrems'i kohtuotsust eelmisel aastal. see on näidanud seda, et õiguslik ebakindlus mõjutab meie Atlandi-ülest majandust kahjulikult. oluline on see ka meie väikeste ja keskmisuurustega ettevõtete jaoks, sellepärast et nemad sõltuvad piisavuse otsusest teiste andmed, teiste vahendite puudumisel selleks, et tagada andmete turvaline ülekanne Ameerika Ühendriikidesse Euroopa Komisjon peaks täiel määral arvesse võtma kohtuotsust Safe Harbor raamistiku kohta. uus piisavusotsus peab pakkuma sellise andmekaitse taseme, et austatud oleks põhiõiguste harta, et austatud oleks aluslepingud ning ka standardid kohtupraktikast ja pretsedendi õigusest. ja äh, sellisel moel on võimalik rahva usaldust taastada andmevoogudesse, sealhulgas ka Atlandi ülestesse loodetavasti komisjon äh, saab meile tagada kõrgemad andmekaitsestandardid, sealhulgas ka selge ning äh, otse rakenduvad põhimõtted, nagu näiteks eesmärgipiiratuse, andmesubjekti õigus juurdepääsule ning äh, käsit-, käitlemise vastu ülesastmuse, astumisele, samuti ka tõhusa järelevalve ning kohtu poole pöördumise ning edasikaebamise süsteem. me toetame komisjoni tööd äh, Ameerika Ühendriikidega selleks, et Privacy Shieldi äh, mõningaid aspekte parandada ning äh, nii andmete kogumine Ameerika Ühendriikide poolt peaks olema ainult teatavates tingimustes lubatud ning ma teatan, ma, ma toetan andmekaitse, andmekaitse inspektori seisukohta, mis puudutab isikuandmete edastamist äriotstarbel, siis komisjon peaks vastu võtma oma piisavusotsuse selle uue Atlandi-ülese raamistiku kohta võimalikult kiiresti, eh, tagades andmekaitsega seotud õigused. nõukogu tervitab ka kokkulepet, mis saavutati läbirääkimiste käigus komisjoni ning Ameerika Ühendriikide partnerite vahel. oleme veendunud, et siseläbirääkimised Euroopa Liidu poolt komisjoni ja liikmesriikide äh, administratsioonide vahel viivad positiivse tulemuseni, sillutades uue raamistiku jaoks tee. mis puudutab andmekaitset äh, kriminaalõiguse ja õiguskaitse valdkonnas, komisjon äh, soovib vastu võtta otsuse enne teist juunit ja seda Amsterdami siseministrite kohtumisel pärast parlamendi heakskiitu, see kokkulepe aga ei ole aluseks and-, isikuandmete edastamisele üle Atlandi, aga suurendab Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist koostööd, kehtestades ühised standardid. see on Euroopa perspektiivist väga hea otsus, Ameerika Ühendriik on võtnud endale suuremate standardite osas kohustuse, mis on väga hädavajalik see kokkulepe aitab usaldust taastada andmevoogudesse ka tõsise kuritegevuse vastase võitlusega seoses, tuues sisse uue andmekaitse taseme, uue andmekaitse kihi nõukogu arvates on see kokkulepe praeguse olukorraga võrreldes selge sammuke paremuse poole, iseäranis, mis puudutab kohtu poole pöördumist, Ameerika Ühendriigid on selliseid õigusi nüüd siis esimest korda valmis pakkuma ka Euroopa Liidu kodanikele. Euroopa Liidu kodanikud äh, on nüüd siis võrdselt koheldud ning neil on samasugused hagi esitamise õigused nagu Ameerika Ühendriikide kodanikel. me loodame seetõttu, et Euroopa Parlament suhtub sellesse kokkuleppesse positiivselt. Euroopa Liit on väga huvitatud sellest, et et isikuandmeid edastataks sujuvalt ning turvaliselt Ameerika Ühendriikidesse, austades meie kodanike põhiõigusi, äh, seda äh, sõlt-, sõltumata sellest, kas tegemist on äriotstarbel edastatud andmetega või äh, õiguskaitse eesmärkidel. näiteks kui Euroopa Liidu kodaniku nime edastatakse seoses kriminaaluuringutega, andmeid on edastatud Euroopa Liidust Ameerika Ühendriiki, mõningad sellised andmed võivad sattuda eksiteel äh, mõningatesse mustadesse nimekirjadesse, nüüd on siis Euroopa Liidu kodanikul võimalus äh, selle peale kaebus esitada. ja järelevalvesüsteem, äh, jõustamissüsteem on paranenud, seetõttu süsteem on usaldusväärsem, õiguskaitse valdkonnas saame pakkuda rangeid andmekaitsestandardeid ning õigust juurdepääsule ning korrigeerimisele kõikidele kodanikele lähtuvalt sellest äh, üldisest lepingust. seetõttu ma loodan, et äh, komisjon kiiresti langetab otsuse Euroopa Liidu Privacy Shieldi ja Ameerika Ühendriikide Privacy Shieldi küsimuses, see on hea nii erakonnaisikutele kui ka äriettevõtetele. oleme veendunud, et see on sammuke õiges suunas, äh, kuivõrd õiguslikud tagatised suurenevad meie kodanike jaoks äh, ning äh, samas paraneb äh, Atlandi-ülene koostöö raske kuritegevuse vastases võitluses. aitäh, härra minister ja nüüd saab sõna volinik Jourova lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud minister, lugupeetud daamid ja härrad. mul on hea meel jälle siin olla äh, selleks, et rääkida sellest olulisest teemast, milleks on äh, Atlandi-ülesed andmevood. nagu te teate, komisjon on erinevatel rinnetel tööd teinud selleks, et taastada usaldust Atlandi-ülestesse andmevoogudesse pärast Snowdeni paljastusi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. peamised meetmed hõlmavad Euroopa Liidu andmekaitsereformi vastuvõtmist, nii-öelda vihmavarjukokkulepet ehk andme, äh, andmekaitsealast raamlepingut äh, andme, äh, õiguskaitse eesmärkidel ning Euroopa Liidu, USA ähm, andmekaitseraamistiku Privacy Shield selleks, et tagada andmekaitse kõrget tasand, kui tegemist on ärieesmärgil andmete edastamisega. Privacy Shieldi kokkulepe on väga oluline selleks, et tagada me, jätkata andmevooge ja samas võimalus äh, tagada meie Mm, kodanikele põhiõigused isikuandmete taistmeks. me läbirääkimistel lähtusime kahest juhtpõhimõttest. esiteks meie kolmteist soovitust kolme, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kolmeteistkümnendast novembrist ning lo, need kriteeriumid, mida Euroopa Kohus Schrems'i kohtuotsuses äh, välja tõi. ning pärast kahte aastat läbirääkimisi olen ma veendunud, et vana Safe Harbori kokkulepe oli äh, nõrk. USA Äh, ja nüüd on äh, asi parem, sellepärast et USA ettevõtted, kes saavad Euroopast andmeid, äh, peab, peavad järgima sel-, rangemaid reegleid ning äh, Äh, nendest kinnipidamist äh, USA äh, ametivõimud jälgivad. teiseks on eraisikutel juurdepääs õiguskaitsevahenditele, mis tagavad selle, et kõigi kaebuste puhul toimub korralik uurimine ja need kaebused lahendatakse. kolmandaks, me oleme saanud kirjalikke kinnitusi ja piirangute ja äh, tagatiste kohta, mis puudutavad isikuandmeid, millele pääsevad ligi USA ametivõimud. see puudutab tundlikke valdkondi äh, rahvusliku julgeolekuga seoses ning USA on kinnitanud, et äh, seda kasutatakse ainult väga vähestel juhtudel ja ja minimeeritakse kogutavaid andmeid. me oleme saanud kinnituse, et ei tegeleta massilise või äh, äh, suvalise jälgimisega. tegemist on esimese korraga, kui me oleme mingi sellise kinnituse USA-lt saanud, see on väga olulise tähtsusega keskne element, mis muudab selle uue raamistiku palju äh, tugevamaks, kui Safe Harbor kunagi oli. ning osana Privacy Shieldist äh, loob USA valitsus esimest korda ombudsmani mehhanismi, mis äh, tagab Euroopa Liidu isikute kaebuste või päringute ähm, läbivaatamise äh, õigeaegselt, ma arvan, et ka see on väga suur edasiminek ja see on pretsedenditu saavutus. Äh, veel kord, äh, midagi ligilähedastki ei olnud vanas safe harbori kokkuleppes ja seda kohaldatakse kõigile üle Atlandi-ülestele andmevoogudele, ükskõik, kas tegemist on andmevoogudega, mis käivad Shieldi alla või mingite muude andme edastamise viiside alla ning lõpetuseks, kui Privacy Shield on loodud, siis toimus selle üle pidev seire, äh, kasutades iga-aastast ühist äh, läbivaatamist, selle protsessi ajal me äh, kontrollime, kas erinevad seiremeha- ja ähm, kaebuste esistamise mehhanismid tõhusalt toimivad ning me oleme selged tingimused sõnastanud meie piisavusotsuse peatamiseks, kui nendest tingimustest USA kinni ei pea või äh, vastused ei ole piisavad. nagu te teate, äh, sõltumatud äh, andmekaitseasutused koos Äh, äh, avaldasid oma arvamust äh, artikli kakskümmend üheksa töörühmas kolmeteistkümnendal aprillil. Nad tervitasid positiivseid elemente, mis on Privacy Shieldis ja paranemisi võrreldes Safe Harbor kokkuleppega, aga nad samuti väljendasid mõningaid mureküsimusi ja soovitasid ja andsid soovitusi olukorra parandamiseks. me võtame seda väga tõsiselt ja tegeleme mõningate väga oluliste aspektidega ja muudame oma piisavusotsust vastutust sellele vastavalt. mõningate soovitustega on võimalik tegeleda ainult kooskõlas USA valitsusega ja me peame läbirääkimisi nende üle. see hõlmab muuhulgas näiteks ombudsmani mehhanismi ehm, sõltumatuse ja toimimise selgitamist ja ehm, ja piiratud andmete salvestamise põhimõtte eh, sõnaselgemat sõnastamist. Eh, see on väga oluline, kui me tahame, et meie tarbijad ja ettevõtted omaksid eh, ja andmekaitseasutused omaksid täielikku usaldust äh, uue kokkuleppe suhtes. Äh, liikmesriigid toetavad seda lähenemist ja me äh, oleme kindlad, et meie USA partnerid samuti mõistavad, kui olulised on need täiendavad täpsustused. kui meil on lõppenud töö nende täiendavate täpsustuste ja parandustega, siis me esitame oma eelnõu liikmesriikidele kolmekümne esimese artikli komit-, suhtes. meie eesmärgiks on äh, selle äh, raamistiku loomimine, loomine ja käivitamine selle suve jooksul. Äh, ning nüüd räägiks teisest olulisest teemast, mis varsti esitatakse Euroopa Parlamendile nõusoleku esitamiseks. see on nii-öelda vihmavarju kokkuleppe andmekaitsealane raamleping. sellega soovitakse tagada isikuandmete vahetamise kaitset kui see toimub Euroopa Liidu ja USA vahel äh, õiguskaitse eesmärkidel. parlamendil palutakse e-, esi-, anda oma nõuanne, e-, nõusolek enne juuni ülemkogu, e-, sest sellega võim-, oleks võimalik see leping lõpp, lepingu sõlmimine lõpule viima. seetõttu palun ma teie toetust äh, kuna see selgelt parandab olukorda isikuandmete kaitsel, mis, mida edastatakse äh, Atlandi ülese õiguskaitse koostöö raames võrreldes praeguse olukorraga. nagu te teate, tegemist ei ole lepinguga, mis äh, võimaldab andme edastamist, see ei ole ka piisavusotsus, vaid see lisab täiendavaid andmekaitse tagatisi olemasolevatele edastamislepingutele Euroopa Liidu ja liikmesriikide ja USA vahel, seal, kus andmete edastamine toimub riikliku õiguse ala, alusel. paljud nende, nendest olemasolevatest instrumentidest on Äh, ei oma mingeid või omavad väga väheseid andmekaitse tagatisi see on väga eba, väga halb mm, status quo, millega üritatakse, see, mida üritatakse lahendada. ilma selle lepinguta võiks see halb olukord kesta veel aastaid. kui USA isikute andmeid edastatakse Euroopasse, siis äh, nendel on juba tagatud kõrgem andmekaitse tase meie reeglite kohaselt, ähm, ükskõik, kas tegemist on Euroopa Liidu või liikmesriigi tasandil, seetõttu äh, raamlepinguga üritatakse üritatakse seda ebakõla vähendada ning ma aitäh, lugupeetud volinik ja sõna saab pooleteist minutiks härra aitäh, kallid kolleegid, härra minister, proua volinik Safe Harbori jätkuprogramm on tingimata vajalik ja tervikuna leian ma, et Privacy Shield privaatsuskild on suur samm paremuse poole me peame arvestama sellega, et viimasel ajal saime ainult rajada Sunset klauslile ja meil ei jäänud mitte midagi muud üle, kui eh, kolleegidega liberaaldemokraatide ja sotsiaaldemokraatide hulgast eh, ühiselt alustada Sunset klausli toetamist. minu arvates pole seda klauslit üldse tarvis, kui me suudame käivitada iga-aastase Eh, kontrolli ja järelevalvemehhanismi, mis võib kõik ebakõlad kõrvaldada, see aitab meil tagada pikaajalise raamistiku raames isikuandmete kaitse, kuid meil on tingimata vaja seda regulaarset kontrolli, et eh, selle uue mehhanismi toimimine tagada ja et keegi ei saaks selle toimimist peatada. asi on selles, et komisjoni umbusaldust ja umbusaldavat suhtumit toet-, suhtumist toetada selleks, et ta saaks edukalt läbirääkimisi pidada. privaatsuskilbi, privacy shield'i vastaste seisukohad on minu arvates naeruväärsed ja kannavad poliitilist iseloomu ja tegelikult, kui me seda programmi ei toeta, siis see tagab teatud orientatsiooni puudumise. meie jaoks on oluline aga tagada seda, et valitseks õiguskindlus ja et transatlantilise andmevoogude puhul oleks olemas süsteem, korrastatus ja juhul, kui keegi soovib resolutsiooni ettepanekuid muuta, siis oleme meie selle vastu. Äh, kaheks ja pooleks minutiks sõna härra Weidenholzeril. aitäh, lugupeetud proua volinik see teemaga tegeleme juba ammu. ja see on olnud, see arutelu on olnud vastuoluline, me oleme olnud vastuolulistel seisukohtadel Safe Harbori programmi suhtes ja valitses lakkamatu ebakindlus, mis tegelikult oli võimalik kõrvaldada alles pärast seda, kui kodanik Schrems selle küsimuse Euroopa kohtus tõstatas. see näitab meile, et me kõrvaldaksime kõik kogu ebakindluse, mis selles valdkonnas valitseb. kui me räägime eh, privacy shield'ist, privaatsuskilbist, siis on tegemist katsega eh, olukorda eh, tõepoolest korrastada ja tõepoolest tõdeda, et oleme teinud selles valdkonnas, andmekaitse valdkonnas edusamme ja et me võime teatud küsimustes selgitada ka oma Ameerika partneritega seda, milles peaks seisnema õiguskindlus ja kuidas seda tagada. meie jaoks on oluline, et meil oleks asjas selge ülevaade e, ja e, kõrvaldada kõikvõimalikud ähmased kohad, see võib muidugi tuua kaasa selle, et me taas e, satume kohtukulli ette, aga see on kuskilt otsast paratamatus, et täitevorganite ja legislatiivorganite töös esineb niisuguseid momente, mida hilisemalt, hiljem tuleb praktika käigus kõrvaldada. on hea, et meil on olemas ühtne Euroopa seisukoht, et Ameerika poolel valitsev valmisolek tulla poolele teele vastu. ka Ameerika Ühendriikides on ametiasutusi, kes äh, püüavad kaitsta äh, äh, andmekaitsega tegelevate ettevõtete huve ja seetõttu leian ma, et me oleksime võinud saavutada enamat, kuid tegelikult ma olen rahul sellega, millega me oleme siiani toime saanud, on terve rida mõisteid, mis on väga selgelt tänaseks sõnastatud, muuhulgas näiteks kirjaliku kinnituse ja kontrolli tegemise vajadus oluline on ka andmekaitsevoliniku tegevuse määratlemine ja see puudutab mitte ainult Euroopa Liidu kodanikke, vaid ka kolmandate riikide kodanikke, sest ka nende huve tuleb kaitsta. kõik need ebakõlad ja ähmased kohad tuleb kõrvaldada. Äh, ma tervitan seda kokkulepet äh, see on suur samm edasi, me suutsime saavutada küll ühiselt, kuid me ei ole tegelikult veel seda kõike saavutanud, mis vajaks saavutamist ja ma arvan, et pärast selle dokumendi vastuvõtmist saame algatada uue arutelu. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Stevens. aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid Atlandi-ülene andmevoogude liikumine on erakordselt oluline meie kaubanduse, julgeoleku ja turvalisuse jaoks. Äh, tänu äh, sellele äh, kokkulepe on võimalik saavutada seniolematu kaitse meie andmetele. on oluline, et oleksid kaitstud ka isikuandmed ja teatud fraktsioonid ja mõningad äh, saadikud on arvamusel, et tegemist on Euroopa õiguse koopeerimisega. Ameerika Ühendriigid on sõltumatu riik ja Euroopa Liidu oluline partner, ent me ei tohi siiski unustada, et Ameerika Ühendriigid ei ole Euroopa Liidu liige. seetõttu on oluline jälgida, et äh, Privacy Shield vastaks tõesti meie mõlema poole äh, huvidele ja standarditele me peame tagama selle, et meie ettevõtted ei satuks e- õigusetuse pinnale. Euroopa majandus äh, vajab seda äh, kokkulepet, meil on vaja kaitsta nii Euroopa ettevõtteid, kuid meil on vaja kaitsta ka isikuandmeid. proua Invelt, palun yes,. Uh, like... aitäh, ma tahaks uh alustuseks äh, korrata proua Stevensi viimaseid sõnu, et äh, meil on võimalikult kiiresti võimalik saada äh, Privacy Shield, aga väga probleemiks on see, et äh, see ei ole eriti tõenäoline, et see toimima hakkab. Äh, me oleme täna siin sellepärast, et noor mees Max Schrems oli piisavalt kangekaelne minna, et minna kohtusse ja pida- ja võidelda seal mitu aastat selle eest, mida oleksid pidanud tegema Euroopa Liidu institutsioonid, astuma välja Euroopa kodanike huvide eest. ma meenutan, et see koda on korduvalt kutsunud üles lõpetama safe harbor raami raamistikku ja komisjon ei teinud mitte midagi. üks Austria tudeng vastutas selle eest, et äh, see safe harbor äh, kehtetuks tunnustati. ja ükskõik, kas meil on siin kirjalikud, ähm, kirjalikud kinnitused või ombudsman või mida iganes, äh, neist ei piisa. kahekümne üheksanda artikli ja kolmekümne esimese artikli komitee ja paljud õiguseksperdid on seda kõike kinnitanud. ma ei tea, miks me ikka ja jälle kordame samu vigu. meil on on vastutus, meil on kohustus äh, hoolitseda selle eest, et meie õigusaktid oleks hea tasemega ja mulle tundub, et komisjon on valmis langetama otsust, teades, et kohtus äh, see äh, läbi ei lähe siin ei ole tegemist nüüd poliitiliste kompromissidega, võib-olla ma võiksin härra Fossiga kokku leppida ja mitte, aga see kõik ei ole oluline, sest on ainult üks mõõdupuu. kas see on Šremsi kindel või mitte ja mina ei ole praegu veel veendunud, et see nii on. jah, tegemist on para-, olukorra paranemisega, sammuga par-, äh, õiges suunas ja komisjon on valmis siin arutama äh, olukorraga kohandamist, aga lõppkokkuvõttes on tegemist sellega, et USA saab juurdepääsu turule, kus on viissada miljonit tarbijat, nii et nemad on ka huvitatud äh, selles, et oma positsioone liigutada. ja lõpuks see viimavarju kokkulepe, ma tahaksin kahte asja, ma tahaksin seda, et Euroopa Komisjon, enne kui me räägime nõusoleku andmisest või üldse millestki, et Euroopa Komisjon lõpuks ometi äh, võtaks äh, salastus äh, ära nend-, sellelt vastuselt, mida ta andis Liibe komisjonile um, vihmavarju kokkuleppe rakendusalalt. palun tõesti võtke see salastatus ka, kate sellelt ära, kui salajane see ikka saab olla ning komisjon on öelnud, et USA ähm, eraelukaitseseaduse äh, erandi äravõtmine on äh, eeltingimus. me teame, et see nii ei lähe. kas keegi palun äh, selgitaks mulle, kuidas me saame realistlikult oodata, et see vihmavarju kokkulepe üldse kunagi kohalduma hakkab? palun selgitage mulle seda ähm,. Domna Ernst un minut și 30 de secunde. ja pooleteiseks minutiks saab sõna proua Ernst. jah, daamid ja härrad Safe Harbor ei muutu sellest paremaks, kui me selle nüüd ümber nimetame privaatsuskilbiks. jutt on ikkagi viiesaja miljoni inimese põhiõigustest Euroopa Liidus ja me peame neid õigusi kaitsma, me peame kaitsma ka privaatsust. ja siis nüüd see kilp, see osutub pabertiigriks. on täiesti kohutav, et läks vaja Euroopa inim-, Euroopa Kohtu otsust selleks, et üldse ennast liigutama hakatakse. ja siin suured fraktsioonid muudkui aga väga sõbralikult aplodeerivad vastu, Euroopa Kohtu vastu võetud otsusele. aga selle maja enamik, enamik saadikuid ei suutnud midagi enamat saavutada ja nüüd me räägime uuest kokkuleppe, siis eh, tegelikult ei ole see seadusandlikult sätestatud, Euroopa Liidu kodanikud võivad küll pöörduda õigusvahemehe poole, ombudsmani poole, kuid õigusvali-, vahemees ei kavatse isegi mitte kinnitada, tal ei ole ka volitusi kinnitada, tal puuduvad õiguslikud vahendid, et äh, tagada selle kilbi toimimine, mu daamid ja härrad, jutt on viiesaja miljoni inimese põhiõigusest ja ole ometi võimalik, et me nõndanimetatud, äh, et me toome need kodanikud nõndanimetatud suure venna ohvriks. ma tahaksin seda sõnaselgelt siinkohal välja öelda. Albrecht, un minut treises de secunde. ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Albrecht, palun. aitäh, lugupeetud volinik, teie ja teie meeskond tegite äh, kõvasti tööd selleks, et seda tulemust saavutada äh, selle Privacy Shield raamistikuga, te olete kõvasti tööd teinud ka nii-öelda vihmavarju kokkuleppega ja edusamme on saavutatud, aga olgem ausad, kui see, mis praegu on Privacy Shieldis, see tegelikult ei tähenda mingit olulist edasiminekut võrreldes Safe Harbor raamistikuga. jah, mõningaid asju on parandatud, aga eh, USA õigussüsteem ei ole muutunud ja see on tegelikult see, mida Euroopa Kohus ütles, et äh, see ei võimalda adekvaatseid äh, tagatisi ja olgem ausad, need muutused ei tule homme, me ei saa seda praegu saavutada, nii et küsimus on selles, miks me siin äh, kogu seda kriitikat esitame äh, selle ebapiisavuse kohta, mis tõesti olemas on, kas me ütleme, et jah, tulevikus on vaja uusi läbirääkimisi, kas on vaja seda teemat uuesti läbi vaadata, sellepärast et me ei ole veel kõike saavutanud, või me ütleme seda, et ei, kõik on korras, Äh, on tagatud piisavad äh, tagatised ja lihtsalt hääletame selle poolt ja tulevikus äh, see kehtib, hoolimata sellest, et kohtusse võib-olla jällegi läbi ei lähe. nii et ainus aus tegutsemisviis praegu oleks panna aegumistähtaeg, kihte, piirata selle kehtivust ja seda me selle resolutsiooniga olemegi üritanud saavutada. ma olen veidi üllatunud, et teised fraktsioonid ei ole võimelised sellega leppima ja selleks, et olla veelgi pragmaatilisemad, muutsime me oma muudatusettepanekut, mis nägi ette kehtivuse neljaks aastaks, sellest on, piisab selleks, et äh, oleks võimalik läbi viia uued äh, läbirääkimised ja oodata ära andmekaitse direktiivi jõustumine ja pidada uuesti läbirääkimisi. aitäh ja nüüd saab sõna proua Begin signor presidente onorevoli colleghi aitäh! kallid kolleegid, kellele need isikuandmed siis kuuluvad, mida me saadame Ameerika Ühendriikidesse Google, Facebooki või Instagrami kaudu, millised on kodanike garantiid, et nende õigused ja andmed on kaitstud, niisuguseid garantiisid lihtsalt ei ole. ameeriklaste käsutusse antakse andmed ja ameeriklased käivad nende andmetega ringi, nagu need kuuluksid neile. selline olukord on ennekuulmatu, aga andke andeks, need andmevood, mis liiguvad USA-sse, need on meie kodanike andmed ja sellele viitas ka Euroopa Kohus, kes rõhutas, et tegemist on õigusetuse olukorraga, sest et ameeriklased tänu kõigele sellele spioneerivad meie kodanike järele eh, ja kopeerivad meie eh, kodanike elektroonilist suhtlust see on tegelikult äh, äh, kõrvakiil meile ja Euroopa kodanikud ei saa äh, tegelikult praegusi leppeid usaldada. Need on need Nendis, nende eeltingimuste, tingimustes saab lepingut alla kirjutada. üks suurimaid ohte mis on täna meie ees kaasaegses maailmas, ongi tehnoloogia arengu äh, kiirus ning meie isikuandmetega tutvumise võimalus mitte selleks volitatud isikute poolt. see on äh, üüratud mõõtmed võtnud Ameerika Ühendriikides, neil on julgeolekuteenistus äh,, ja Keskjulgeagentuur nii ja nii edasi ja nii edasi, nad saavad koguda seda infot, nad saavad seda infot talletada, kasutada seda ja talletada seda sageli isegi kauem kui viis aastat see on Ameerika Ühendriikide huvides, andmeid saab koguda mitte ainult ameeriklaste kohta, vaid ka teiste riikide kodanike kohta. sellisel moel äh, rikutakse inimeste eraelu puutumatuse õigust, isikuandmete kaitseõigust, see õõnestab e-kaubandust ning äh, tekitab õiguslikku ebakindlust nii äriettevõtete jaoks kui ka kodanike jaoks. Euroopa Liit peab võtma vajalikke meetmeid selleks, et äh, selle vastu võidelda. ja üksikasjad on selles kontekstis olulised. me peame tõesti vaatama, kas andmekaitseraamistik Privacy Shield üksikasjades tõesti kaitseb inimeste äh, andmeid Ameerika Ühendriikide eest sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? härra Šonilt. Thank you very much, Mr Šoni. härra Šoni, palun. aitäh, aitäh, härra juhataja. sellel arutelu käigus oleme korduvalt kuulnud seda, et andmevoogude liikumine, andmete vahetamine ei ole seotud mitte ainult meievahelise kaubandusega. kas te võiksite korrata palun oma küsimust? E, aitäh, ma hakkan otsast peale. me oleme tänase arutelu käigus korduvalt kuulnud, et andmekaitse ei ole, seondu mitte ainult kaubanduse ja kaubavahetusega tegemist ei ole mitte tavapärase kaubandusega. me teame, kuhu see võib välja viia, kui erinevaid andmeid õigus selleks omamata vahetatakse. millised on sanktsioonid ja millised võiksid olla sanktsioonid, kui neid andmeid kuritarvitatakse? jah, loomulikult selle eest tuleks karistused määrata, igaüks selle eest tuleks maksta omahinda iseäranis peame kandma hoolt selle eest, et ei loodaks instrumente, mis seda takistavad, iga kord, kui rikutakse eraelu puutumatust, tuleks seda ka karistada. suur tänu ja nüüd härra Lennars, poolteist minutit. Äh, Atlandi-ülesed andmevood on äh, suurimad kui ükskõik äh, milliste piirkonna andmevood. see on oluline meie majanduse jaoks, meie ühiskonna jaoks ning äh, kogu digitaliseerimise äh, kontekstis on see tähtis. see parandab ka meie tulevikuvõimalusi. praegu on meid ümbritsenud ebakindlus, viis tuhat ettevõtted kasutasid safe harbori eeskirju ning äh, väikesed keskmise suurusega ettevõtted, meie majanduse alustala, on tundnud ennast äh, ebakindlalt. uus Privacy Shield peab äh, saavutama mitut eesmärki korraga. ühelt poolt tuleb kaitsta inimeste isikuandmeid ning teiseks tuleb pakkuda õiguskindlust ettevõtetele, kes kasutavad At Atlandi üleseid andmevoogusid. selge on see, et äh, on, et siin on liigutud paremuse suunas, siin on nii mõndagi saavutatud, seda on siin mainitud ka äh, volinik Jurova ning rääkis sellest artikli kakskümmend üheksa töörühm tuleb õige pea kokku äh, ja aitab kanda hoolt selle eest, et meil oleks ai-, hea ja toimiv andmekaitseraamistik enne suve. suur tänu ja proua Komes, palun poolteist minutit eelmisel nädalal äh, osalesin ma libe komisjoni visiidil Ameerika Ühendriikidesse ning äh, saime aru, äh, e-, et isegi suured tehnoloogiaettevõtted mõistsid meie soove andmekaitse tagamise järele. Nad said aru, et tegemist on äh, enneolematu äh, reguleeriva raamistikuga andmevoogudele, äh, mis aitab tagada põhiõiguste kaitse ja tekitab suuremat õiguskindlust. kuidas me aga hindame seda andmekaitseraamistikku digitaalajastiku, ajastul ei peaks me ainult keskenduma digitaalmajanduse vajadustele, vaid ka kindluse tagamisele ettevõtete jaoks, eraisikute jaoks peab olema tugev äh, õigusraamistik, tugev kaitsesüsteem ning äh, äh, süsteem, mis kaitseks meid ka pettuste eest. komisjon on teinud ära suure töö pärast Euroopa Kohtu otsust Sremsi kohtuasjaga seoses Safe Harbori vastu. aga on ka endiselt tõsiseid reservatsioone selle kohta, kas äh, ettepanek on kooskõlastatav, koostatav äh, Euroopa Liidu primaarõigusega ning äh, kas oleks ka Euroopa Kohtu silmis vastuvõetav, pakkudes piisavaid õiguskaitsevahendeid. ja kuidas on lood nende inimestega, kes elavad Euroopa Liidus, kuid kus, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud, nendegi õiguseid tuleb kaitsta. väga paljud Ameerika Ühendriikide partnerid kuulasid, mis meil on öelda, me rääkisime, et meil on me rääkisime neile oma munerdest ning sellest, et me tunneme muret, et andmeid kogutakse ka endiselt massiviisiliselt, et ettevõtted ei ole äh, sõltumatud, hoolimata sellest, et, et on vastu võetud proportsionaalsuse ning eesmärgi äh, tingimused, tunneme siiski muret, me peame mõistma äh, ettevõtete vajadusi, me peame mõistma kodanike vajadusi, meil on vaja stabiilset õigusraamistikku, aga meil on teatavad reservatsioonid, oleme palunud komisjonil ja Ameerika Ühendriikidel vaadata üle töö, mida on teinud artikkel kakskümmend üheksa töörühm ning Äh, jätk- ja, ja jätkata äh, Atlandi ülest dialoogi selleks, et kodanike õigusi parandada. proua Makovei, üks minut, palun. Äh, Euroopa Liit on juba korduvalt andmetevahetuse teemas, teemasse sekkunud, broneeringuinfo, terrorismi rahastamise algatused andmekaitseraamistik Privacy Shield kesk-, aitaks ettevõtluskeskkonda paremaks muuta äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kellel, kes peavad kaubavahetust Ameerika Ühendriikidega, võib sellega kaasneda suur bürokraatia koorem. inim-, inimeste eraelu kaitse põhimõtteid tuleb austada ka väljaspool Ameerika Ühendriikides ning Euroopa Liidu kodanikele tuleb tagada piisavad õiguskaitsevahendid. Äh, nii mõndagi on saavutatud, me peaksime võimalikult kiiresti äh, võtma vastu äh, need meetmed, mis aitavad tagada parema õiguskaitse meie kodanikele. olen veendunud, et me selle ettepanekuga tagame and-, isikuandmeid paremini ja kui me seda vastu ei võta, siis ei ole meil midagi. härra Pätten, palun üks minut. suur tänu. komisjon peab äh, läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega äh, isikuandmete üleviimise kohta Ameerika Ühendriikidele, me oleme soovinud suuremat kaitset andmevoogudes. äriettevõtetel on lepingud oma, oma Äh, klientidega selle kohta, kuidas äh, nende andmeid võib kasutada, valitsustel selliseid lepinguid ei ole ja samas äh, nad soovivad kasutada seda infot, mille puhul neil puudub isikuandmete omanike heakskiit valitsused peavad äh, seetõttu väga ettevaatlikult tegutsema, me tunneme väga palju muret, äh, sellepärast et Ameerika Ühendriikides on äh, Patriot Acti õigusaktis vähendatud Ameerika Ühendriikide inimeste õiguskaitset välis maalaste õigused on veelgi väiksemad, seetõttu meie äh, hääletame selle ettepaneku vastu, sellepärast et igasugused õigusaktid selles valdkonnas peaksid jääma rahvusriikide mm, pärusmaaks. aitäh! proua Niibler, poolteist minutit, palun. aitäh, härra juhataja. härra eesistuja, riigi esindaja, proua volinik. kas me tahame sedaid andmevooge vahetada või mitte? ma leian, et me vajame seda andmevahetust, aga me vajame ka õiguskindlust õiguskindlust nii meie kodanike kui ka meie ettevõtete, eeskätt VKE-de jaoks kelle, keda ei hõlma teised instrumendid ja standardsed lepingulised klauslid, nende jaoks on see erilise tähtsusega, ma õnnistan, õnnitlen komisjoni teid, proua volinik, et te pidasite ränki läbirääkimisi, edukaid läbirääkimisi kuude viisi ja minu meelest on tegemist eh, sammuga edasi, kui me võrrelda, võrdleme seda Safe Harbori eh, programmiga <clears throat> siin on ette nähtud menetlusõiguslikku lähenemine selleks, et tagada andmetega ettevaatlik ümberkäimine. loomulikult näitab meile kokkuvõttes praktika just seda, mil määral see kõik toimib. seega on väga oluline, et me igal aastal hindame seda, eh, eh, kuidas protsess on kulgenud ja mitte ainult hindame, vaid ka kontrollime, kuidas andmeid on salvestatud ja äh, kas seda tehakse piisava hoolikusega. ma leian, et komisjon on teinud väga head tööd ja äh, ka artikkel kakskümmend üheksa töörühma ettepanekud asja edasiseks parandamiseks on hea alus, et tagada meie kodanike äh, era, era andmekaitse. McClarkin suur tänu, proua McLaughlin, palun, üks minut. kallid kolleegid, me peame äh, äh, tunnustama Ameerika Ühendriikide võetud meetmeid selleks, et parandada äh, andmevoogudes andmete kaitse ja seda vastuseks meie mureavaldustele ja Euroopa Parlamendi mureavaldustele. Ameerika Ühendriikide kongress ja administratsioon on vastu võtnud mitmeid kümneid äh, reforme, äh, Privacy Shield äh, ja, ja muud õigusaktid. minu konservatiivsed kolleegid ja mina leiame, et see on suurepärane võimalus tänada neid nende sammude eest, mis on toonud kaasa suurema õiguskindluse nii äriettevõtetele kui tarbijatele. me peame Äh, seda edasi kandma TTIP läbirääkimistes ja TISA läbirääkimistes, et suurendada usaldust mõlema osapoole jaoks. investeeringud, äh, üle Atlandi investeeringud on nelja miljardi äh, ula-, euro ulatuses Ameerika Ühendriigid on taganud suurema andmekaitse ja suuremate õiguskaitsevahendite kasutamise võimalused, see aitab veelgi investeeringuid suurendada, aitäh! ja palun äh, äh, proua von Stork. aitäh, härra juhataja, proua volinik. me räägime andmevoogude vahetamisest USA-ga või nende andmete kaitsest, mis USA-sse liiguvad. komisjon peab selle teemalisi läbirääkimisi, valmistab ette uut lepet äh, ja ta teeb seda vastavalt Euroopa kohtuotsuse alusel pidi siis ikkagi ilmuma välja üks kodanik, kes sellele kõigele väga selgelt viitas selleks, et komisjon, komisjon tegutsema hakkaks. kõik, ma loodan, et ma saan asjadest õigesti aru, kõike, mida ma täna teie suust kuuli-, kuulsin, ei veennud mind eriti, nüüd te räägite, et Ameerika Ühendriigid kinnitasid meile midagi, et teie tahate seda või teist, aga kus on see kindlus, et see nii kõik öö, niimoodi ka toimib, et kodanikel öö, tekivad õigused oma isikuandmeid kaitsta. suur tänu ja nüüd härra Boni, palun poolteist minutit. suur tänu äh,. Äh, volinikule suur tänu, tänu ka äh, volinike meeskonnale äh,, oleme jõudnud selle protsessi lõppu lõppu, äh, selle tulemuseks on Privacy Shield. me kõik teame, kui olulised on äh, andmed ning andmevood äh, kaasaegses majanduses. me peame tagama õige lahenduse rahvastevahelisele andme, rahvusvahelistele andmevoogudele, see on oluline VKE-de jaoks, kellel on väiksemad investeeringuvõimalused ning kes saavad sellistest algatustest kõige rohkem kasu. ma usun, et meil on vaja Äh, andmekaitseraamistikku selleks, et tagada, et meie äh, andmetele tuginev äh, majandus kasvaks. ma leian, et see on õige lähenemine, mis aitab usaldust Atlandi-üleselt suurendada ning suurendab andmekaitsealaseid õigusi mõlemal pool Atlandi ookeani see instrument äh, on äh, märkimisväärselt parem kui varasemad äh, põhiõiguste kaitse valdkonnas, see suurendab liikmesriikide andmekaitseasutuste rolli, õiguskaitsevahendeid tugevdatakse Euroopa Liidu kodanike ning Euroopa Liidus elavate isikute jaoks, luuakse ombudsman ja see toimib äh, mõlemal pool Atlandi ookeani. Ameerika Ühendriigid on samuti oma õigusakte muutnud ning me peame kandma hoolt selle eest, et sellised äh, õiguskaitsevahendid on Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidus äh, elavate inimeste käs-, käsutuses ning loodan, et seda ka, selle eest kantakse hoolt, aitäh härra Ujazdowski, üks minut. E, kallid kolleegid, mina olen tegelikult täitsa rahul nende edusammudega, mis andmekaitse teemalistel läbirääkimistel on saavutatud USA ja Euroopa Liidu vahel. USA on meie no loomulik ja positiivne partner ja niisuguseid kõnelusi tuleb pidada selleks, et tagada usaldus ja mitte usaldamatus. edenemine, mida on saavutatud, muuhulgas ka kaebemehhanismi osas, on ainult niisugune mehhanism, mida vaid tervitada selles lepingus tuleb aga samaaegselt fikseerida kõik need momendid, mis on ratsionaalsed ja me peaksime lähtuma tervest inimmõistusest minu meelest me räägime kogu aeg kuritarvitamisest, kuritarvitamisest ja kuritarvitamisest, aga andke andeks, me peame eeskätt räägima öö, äh, julgeolekust ja see on valdkond, mis on oluline kõikide äh, meie kodanike jaoks ja mitte ainult nende isikuandmete kaitse. aitäh ja nüüd jätkame vaba mikrofoniga ja kõigepealt saab sõna härra Caputo aitäh, proua juhataja. ma olen äh, rääkinud geoblokeeringutest, ma olen rääkinud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kuuenda, kuuenda oktoobri kohtuotsusest ja kogu see, nendest äh, andmevoogude liikumisest Euroopa Liidu ja USA vahel, kuid, kuid ma äh, kuid me peame tunnistama, et tegelikku edu me läbirääkimistel pole saavutanud. E, sest et me peame isikuandmete kaitset parandama. me ei saa lasta ameeriklastel oma kodanike elu kontrollida. väga keeruline on ka VKE-de olukord. me peaksime tagama nende andmete kaitse, aga e, selle jaoks on meil tarvis õiguskindlust ja e, seadusandlikke akte, mis seda ka tagaksid praegu selgub, et meil puudub tegelikult riikides kontroll kogu selle protsessi üle. meie riikides, kes me oleme ju sõltumatud riigid ja kas me peame järjekordset Euroopa Kohtu otsust ära ootama? aitäh ja sõna härra Marjasel. aitäh, andmekaitse ja ja eraelu kaitse on äh, põhiõigused Euroopa Liidu kodanike jaoks ja vaja on võtta kõiki meetmeid selleks, et tagada, et neid ei õõnestaks, ei õõnestataks või ei rikutaks. meil on lepingud selleks, et kaitsta isikuandmeid eri- ja kaitsta andmeid, kui tegemist on ettevõtetega, kes saadavad andmeid Euroopa Liidust USA-sse. nüüd on oletus, et ähm, pääsetakse ligi isikuandmetele ja me üritame saada, võtada seda, et andmesubjektil on võimalus ähm, jälgida, mis toimub. kui on tegemist olnud rikkumistega, siis on vaja neile reageerida. ja ma loodan, et me saame vastused äh, USA-lt, äh, mis vastavad meie ettekujutustele, mis äh, vastavad sellele, mis, milles on kokku lepitud, sest me ei, ei saa lubada enam jätkumist. aitäh, proua juhataja oleks väga tore, kui niisugust andmevahetust poleks. ei, sugugi mitte. kas parlament on selle andmevahetuse vastu? ei aga me peame nõudma, et see andmevoogude liikumine oleks õiguslikult reguleeritud, komisjon tegi nüüd oma töö ära ja tegi katse ameeriklastega läbirääkimisi pidada, selleks, et saavutada privaatsuskilbi toimimine ja ta hakkas tegutsema ka alles pärast seda, kui Euroopa Kohus võttis vastu asjaomase põhjaliku otsuse Äh, meil toimu-, oli küll enne seda Safe Harbor programm, aga see ei toiminud, kuid me peame olema tõesti väga valvsad selleks, et olla kindel selles, et kokkulepe Privacy Shield äh, vastaks tõepoolest ka Euroopa Liidu õigustikule, muuhulgas äh, ka kogu see protsess, mis peab käivituma iga-aastaselt kontrolli ja järelevalve eesmärgil, komisjon peab sellega tegelema, komisjon peab seda tagama Äh, sellepärast et äh, siis on olu-, see ainult annab meile võimaluse Euroopa kodanike põhiõigusi kaitsta, aga kui neid ei kaitsta, siis ei saa selline olukord meid rahuldada. suur aitäh ja järgmine kõneleja on proua Tomasić u prošlosti su mnoge presude europskog suda pravde spadale u sferu sudstva aitäh ähm, paljud euroopa kohtu otsused ähm, on minevikus tähendanud lihtsalt äh, aktiivsuse ülesnäitamist ja on tegelikult õõnestanud liikmesriikide pädevusi. ma pean ütlema, et ma olen alati selliste otsuste suhtes olnud skeptiline, aga see otsus tõesti vallandas äh, uute tuult, uued tuuled äh, andmekaitses ja sellega ma olen rahul. Ähm, äh, andmekaitseraamistik Privacy Shield pakub tagatisi meie kodanike õigustele Ameerikas ja äh, eriti oluline on ombudsman, kes äh, hakkab tegelema Euroopa kodanike kaebustega ja oluline on see, et meil on nüüd ka kolmekümne viie päevane tähtaeg, mille jooksul kodanike kaebused tuleb läbi vaadata. kodanikud on äh, rahul ka sellega, et esimest korda äh, seatakse piirid Ameerika ametiasutustele andmetele ligipääsu osas ja kontroll äh, nende andmete kasutamise üle on samuti suur edusamm, me saame seda ainult tervitada, aitäh. aitäh ja nüüd viimane kõneleja, härra Jakovtšitš. aitäh, proua juhataja. ma ei kahtle komisjoni heades kavatsustes ega teie heades kavatsustes, proua Jourova. ja loomulikult äh, peame me konstateerima, et see mis meile on äh, esitatud, tähendab sammu e-, e-, õiges suunas, aga ma tahaksin siiski väljendada mõningaid kahtlusi selles suhtes, kas see kõik äh, ikkagi saab olema nii edukas. see äh, andmekaitsealane raamleping ja andmekaitse raamistik Privacy Shield on äh, Äh, head, äh, need nimed on suurepärased, aga need, kes soovivad äh, meie andmetele ligipääsu, on samuti väga loomingulised ja ikkagi õnnestub neil kuidagi need andmed kätte saada. mul ei ole mingeid kahtlusi selles osas, et et USA-s äh, on kõik teada proua Sophie Intvelti, härra Junckeri ja kõigi teiste kohta ja ma tõesti ei tea, kas me saame edukalt takistada sellist andmete kuritarvitust. ja sõna proua volinik. aitäh, lugupeetud saadikud, aitäh selle arutelu eest ja väga oluline on äh, see alati minu enda ja minu kolleegide jaoks. Teil on õigus, et andme voogude maht, mis liiguvad Euroopa Liidu ja USA vahel, on tõesti väga suur ja meil oli vaja jõuda uue süsteemini, mis kaitseks Euroopa kodanikke, mitte ainult suurettevõtete pärast, mille äri aluseks on need andmevood, vaid korduvalt mainiti siin ka Euroopa VKE-de huvi, e, kelle jaoks oli see õiguslik ebakindlus täielikuks katastroofiks. Nendest, e, neid asju pidime arvesse võtma, kui me tööd tegime selle e, teemaga ja pärast kohtuotsust ja loomulikult ka enne seda. meil oli vaja saada oma Ameerika partneritelt tugevad tagatised, meil oli vaja tagada õiguskindlus, meil oli vaja lõpetada see ebakindel olukord, milles, mis põhjustas väga palju raskusi ettevõtetele. läbirääkimiste ajal ähm, rääkisin sellest, äh, kuidas me tahame läbirääkimisi pidada, mida me tahame saavutada, et meil on vaja usaldust ja kontrolli, meil on vaja usaldust äh, Ameerika partnerite osas, et nad tõesti teevad seda, mida nad on lubanud teha, ametlik kes kirjades, millele on alla kirjutatud kõige kõrgemal võimalikul tasandil ja olen äh, ja ütlen teile, et ma ei saa tagada seda, et Privacy Shield mehhanismina Euroopa kodanike õiguste kaitsmeks USA-s, USA-s on äh, täiuslik ja meil olid objektiivsed põhjused, miks me rohkemat ei suutnud saavutada. üheks nendeks nendest põhjusteks oli äh, Ameerika õiguskord, millest rääkis siin väga õigesti äh, härra Albrecht. meil ei ole mingit võimu muuta õigusakte USA-s, aga nagu öeldud, me äh, seirame arenguid selles valdkonnas USA-s ja me oleme korduvalt väljendanud oma veendumust, et andmeid kaitstaks paremini Ameerikas, kui neil oleks parem õiguskaitsealane, ähm, andmekaitsealane ähm, seadusandlus. me rohkemat teha ei saanud ja teine valdkond, kus me rohkemat teha ei saanud, oli äh, ligipääs andmetele riikliku julgeoleku eesmärkidel. Ähm, Euroopas ei ole Euroopa Komisjonil mitte mingit äh, võimu Äh, nõuda salateenistustelt, et nad oleksid läbipaistvamad ja ütlema äh, äh, kodanikele, kas nende andmeid kasutatakse või mitte, isegi liikmesriikidel ei ole sellist võimu. ja me pidasime läbirääkimisi tingimuste üle USA-s ja sellised olid need piirid, mis meie tegevuse all olid me ei olnud äh, rahul, ütleme avameelselt, aga me oleme rahul sellega, et me saavutasime maksimaalse, mis võimalik oli ja mis veelgi oluline, me ei tohi tulevikku, tulevikku silmas pidades olla endaga rahul. Ähm, me ei tohi rahul olla äh, tulevasi aastaid silmas pidades, sellepärast et komisjon võttis endale koha, äh, kohustuse, ma ise võtsin kohustuse jälgida seda, mis toimub USA-s ja me teeme seda väga läbipaistvalt meil saavad olema iga-aastased läbivaatamised ja me ootame osalust selleks, et tagada usal-, kodanike usaldust ähm, selle olukorra suhtes, mis ähm, on Euroopa Liidus ja USA-s. see iga aasta, selles iga-aastases läbivaatamises on ette nähtud ka tugev peatamisklausel, klausel ja ma olen äh, kindel, et tegemist on äh, tugeva meetmega, et meil ei ole vaja tegelikult aegumisklauslit, millest siin juttu on olnud. ja proua äh, Sophie Intvelt, teil on õigus, Schrems'i kohtuotsusest oli meil kasu, me ootasime seda mõnda aega, kuna me teadsime, et kohus äh, seda asja arutas äh, ja me olime juba enne kohtuotsuse tegemist ähm, veendunud, et äh, see otsus annab meile korralikud argumendid kätte, mis võimaldavad meil läbirääkimisi pidada tugevamalt positsioonilt. ma pean ütlema, et sellest oli meie läbirääkimistes kasu. me väga täpselt võtsime artikkel artikli haaval ette Schrems'i kohtuotsuse ja pidasime väga karmi, karme läbirääkimisi oma Ameerika partneritega ja viitasime kohtuotsusele. ma ei saa olla kindel, et äh, uus kohtuotsus ei ole sama äh, karm kui eelmine aga ma olen kindel, et me juhindusime eraelu kaitse kujundamisel kohtuotsusest ja tegime oma parima. ja mis puudutab andmekaitsealast raamlepingut, siis äh, ma ei ole kindel, et ma teaks sellisest olukorrast, kus me mingeid asju salajaks pea, salajas peaks, oli palju kirjalikke äh, küsimusi, me vastasime kodanikuvabaduste komisjoni liikmetele äh, ja ma paluks toetust mitte ainult Privacy Shieldile, vaid ka andmekaitsealasele raamlepingule Äh, sest nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, tegemist on äh, tõelise edusammuga andmete kaitsel, äh, kui tegemist on õiguskaitse eesmärkide ja õiguskaitseasutuste tööga. me peaksime seda väga tõsiselt võtma, sest see puudutab ka kuritegudes kannatanute ja tunnistajate õigusi ning see mängib väga olulist rolli koostöö tugevdamisel Euroopa Liidu ja USA vahel kriminaalõiguse vallas äh, ja julgeoleku vallas, äh, sest me oleme ju teadlikud, et äh, julgeolekuolukord halveneb ja et me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et meil oleks parem, kiirem koostöö õiguskaitseasutustega ähm, nii USA-s kui Euroopa Liidus, nii et ma veel kord palun teilt toetust ja tänan teid selle arutelu eest. um,. Thank you very much, madam commissioner. aitäh, proua volinik ja nüüd saab sõna härra Kunders. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud äh, su-, kõigepealt suur tänu selle arutelu eest, aitäh teile, volinik, äh, täpsustuste eest äh, Privacy Shieldi kohta ja edasise töö kohta. ma arvan, et see teeb meile selgeks, et et ei saa olla äh, sujuvat andmete liikumist ilma kontrollita äh,. kodanikud peavad usaldama seda, et uskuma sellesse, et nende andmeid kasutatakse korralikult. ja me teame samal ajal seda, et ja paljud äh, saadikud siin ka rõhutasid seda, et kui oluline on andmete sujuv liikumine äh, nii äh, ettevõtete, kodanike kui valitsuste jaoks, kes kasutavad kes saavad sellest kasu, see tähendab seda, et ettevõtted saavad Euroopas ja Ameerikas äh, tõhusamalt tegutseda, me räägime seetõttu väga olulisest äh, asjast ja see tähendab seda, et meil on paremini võimalik kuritegevuse vastu võidelda, meil on võimalik suurendada julgeolekut äh, mõlemal mandril, nii et me peame vaatama, äh, millest meil siin kasu on ja seetõttu see on väga oluline ettepanek esmalt andmekaitsealasest raamlepingust ma rääkisin juba paljudest asjadest, äh, mille kohta siin küsimusi esitati. Äh, oluline on öelda, et see raamleping ei ole äh, õiguslikuks aluseks, kui tegemist on isikuandmete edastamisega, vaid see ainult täiendab olemasolevaid lepinguid, annab täiendavaid tagatisi ja see on väga oluline. loomulikult on oluline see, et lepingut on võimalik üles öelda, kui osapooled seda korralikult ei täida, see on väga oluline. esitati küsimusi ka ombudsmani kohta ma arvan, et äh, ka siin me peame tähelepanu juhtima sellele, et tegemist on täiendava mehhanismiga, mis täiendab ülejäänud ähm, mehhanisme, see ei asenda mingeid äh, olulisemaid õiguskaitsemehhanisme, ma arvan, et äh, see on samm õiges suunas, USA on olnud valmis looma sellist äh, ombudsmani mehhanismi, et äh, kaebusi õigeaegselt läbi vaadatakse ja ombudsman ei tegutse isoleeritult, vaid nagu lisas kolm äh, ma öeldud, teeb koostööd asutuste ja agentuuridega, ähm, kellel on andmeid vaja töödelda. ja ma ütleks, et paljud Euroopa liidu liikmesriigid on ette näht-, näinud sellise ombudsmani, kui tegemist on luure äh, otstarbel toimiva andmete töötlemisega. ja siin mainiti, et äh, kohtuotsus oli väga oluline ja toimis katalüsaatorina ja eesmärk ja võimalik on tagada korralikku andmekaitse taset, äh, kui toimub äh, proportsionaalsuse ja vajalikkuse hindamine ja ku-, ja paljud USA äh, ametnikud ütlesid, et USA on võtnud vastu seadusi selleks, et vältida massiivset, massilist andmete kogum-, kogumist Eh, massiline andmete kogumine on sekundaarse tähtsusega ja see on võimalik ainult siis, kui selleks on äh, tõesti äh, korralikud põhjused, äh, kui toimub korralik seire, kui ähm, ja ma ei taha siin ähm, korrata üle kõike, mida ütles proua volinik, ma olen temaga nõus, Privacy Shield on väga oluline ja olulised arutelud toimuvad ka parlamendis, ma olen nõus härra Fossiga äh, et meil ei ole aegumisklauslit vaja, sellepärast et äh, on olemas äh, juba sätted, mis puudutavad iga-aastast läbivaatamist äh, selles lepingus. lõpuks ütleks, et ähm, Privacy Shield ja andmekaitsealane raamleping tagavad kõik, et seal on olemas kõik tagatised selleks, et meie kodanikel oleks usaldus nende vastu ning tahaks öelda ka, et mida suurem on äh, heade vastaspool, seda olulisem on teha edusamme. ja väga ja loodetavasti äh, olete, annate oma nõusoleku nende lepingute sõlmimisel. Äh, suur tänu, härra minister, sellega lõpetame arutelu Atlandi üles.